Uh, kas me saame päevakorra vastu võtta nii, nagu see kirjas on, kui nii, siis jah, aitäh. edasi on teadaanne juhataja poolt, et eeloleval esmaspäeval on meil komisjoni koosolek, kell seitse toimub see Strasbourgis ning seal on meil ka võimalus kohtuda delegatsiooniga Ameerika Ühendriikide Kongressist ning me räägime äh, tänastest akuutsetest teemadest, Iraan ja Süüria näiteks. ma arvan, et äh, see on väga hea võimalus meile ja pärast seda toimub ka väike vastuvõtt. mul on hea meel loomulikult, kui liikmetest nii paljud kui võimalikud tulevad sellele diskussioonile ja võtavad osa. edasi tahaksin ma teile anda teada, et proua Romero Lopesi kinnitamise tähtaeg on kaheksateistkümnendaks juuniks, seda, seda siis keskpäevaks või tegelikult pärastlõunaks, sellepärast et tegemist on esmaspäevase tööpäevaga ilmselt töötajad on siin veel kohapeal, aga liikmed peavad sõitma ära, sellepärast et tegemist on esmaspäevaga. kas kõik on nõus sellega, nii et mitte siis äh, pärastlõuna, vaid kell kuus on tähtaeg. ja edasi läheme me eelmise koosoleku protokolli juurde. Euroopa Liidu Iisraeli. Euroopa Liidu Iisraeli protokolli juurde vabandab äh, esimees äh, mitmed kompromissettepanekud on esitatud viimase, viimaste päevade jooksul ja ilmselt tahaks ka proua De Kaiser midagi öelda. me otsustasime lükata edasi hääletamise juuni peale, sellepärast et äh, volinik, kaubandusvolinikult äh, De Kühtilt on meil vaja äh, selle lepingu ulatusala kohta lähemat informatsiooni nii et äh, me oleme pannud kirja küsimused, mida volinik ja komisjon peavad selgitama äh, ning õigustalitustelt on ka dokumendid palutud meile öeldi, et enne seitsmendat juunit kirjalikke vastuseid nendele küsimustele ei saa, sellepärast et volinikul on vaja volinike koguga kokku leppida ning ka õigusekspertiis selle teema kohta tuleb läbi viia. proua Deskaiser on ka kompromissteksti arutanud erinevate fraktsioonide esindajatega ning ka variraportööridega, arvesse on võetud tänast äh, seisukorda äh, Euroopa Ühenduste ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu loomiseks ning äh, need ettepanekud, mis meie kirjas ka on kirja pandud, äh, lähevad suulisele küsimusele äh, täiskogul. Äh, tahaksin öelda, et rahulolematus komisjoni ajastusega, komisjoni käitumisega on minu arust väga suur komisjon oleks pidanud kohe alguses ütlema, et ajakavast kinnipidamisega on probleeme ning algusest peale ole, oleks nad pidanud ütlema, et eh, liiga kiiresti on need otsused vastu võetud, nüüd nad viivitavad, siin on juba protokolli küsimused olulised Äh, protokolli küsimused mõjutavad jälle poliitilist tausta, ma ei hakka siin avalikult äh, nendest küsimustest rääkima, aga mina ütleksin, et äh, selliste suhete lahendamisega ei tohiks niimoodi tegeleda, nagu komisjon seda on praegu näidanud. ja järgmisel korral peaksime kindlasti olema paremad. aga komisjon peaks ilmselt ikkagi teadma, et me ei ole rahul, et asjad niimoodi aetakse. proua Deka Aisel, palun Ist in der Abstimmungsliste. Alles haben das. Ja, wo? Oh. Was ist es? Ja. kõnelejale mikrofoni. Äh, Rein. La lumière est allumée, mais voilà. Euh, merci, Monsieur le Président, comme vous. hästi, suur aitäh, äh, härra esimees meie viimasest kohtumisest äh, välisasjade komisjonis sellel samal teemal edasi minnes äh, võiks öelda, et edusamme on tehtud. sellepärast, et praegu on meie ees kompromissettepanek, mis ilmselt ei rahulda mitte ühtegi poliitilist fraktsiooni sajaprotsendiliselt, ka minu oma mitte, aga tegemist on kompromissiga ning äh, vähemalt äh, saame me asju selle põhjal edasi ajada. ning loodetavasti toob see ka ajutise rahu sellesse delikaatsesse küsimusse, tahaksin tänada variraportööre ja tahaksin tänada ka teid isiklikult, härra esimees, sellepärast et te olete olnud väga avatud selle probleemistiku äh, arutamiseks. ka härra Salafrankale tuhat tänu minu poolt. see, mis meie ees täna on, ei ole mitte ainult meie komisjoni poolt vastuvõetav, aga see on ka INTA komisjonile äh, ilmselt vastuvõetav, sest nemad hakkavad äh, arutama lisaprotokolli pärast meid. nii et äh, mina ütleksin jah raportile ja jah ka kompromissettepanekule. ja minu arust see tekst kutsub komisjoni üles ja ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni, mis on tegelikult vastutav komisjon, Äh, anda oma nõusolek ning äh, anda oma nõusolek protokollile siis, kui õiguslikud tingimused, äh, mida kirjas nõutakse, see kiri on saadetud väliskomisjoni Elmar Brokk esimehe nimel volinik De Kühtile. niipea, kui kirjas nõutud tingimused on täidetud, saame me selle heaks kiita kahekümne kolmandal märtsil saadeti see kiri volinik de Kühtile ning äh, siin on olulisi punkte. ahveti esimees äh, kutsub üles õiguslikult siduvatele kohustustele, mis puudutab äh, territoriaalseid pädevusi ning ameteid, kes nende küsimuste eest vastutavad. lisaprotokolli punkt üheksa on see ning äh, selles kirjas nõutakse, et tööstustoodang, mis Iisraeli äh, valdustes äh, toodetakse, näiteks Ida-Jeruusalemmas või ka läänekaldal, peavad vastama meie poolt esitatud nõuetele. tööstustoodete tootmine okupeeritud territooriumitel, välja arvatud need, mis on kolooniates või asundustes toodetud nendega saab äh, äh, Nendele rakendub ka lisaprotokoll. nii et äh, püüdsin seda inglise keeles tõlkida, ütleb kõneleja. see kõik, need punktid on kõik kirja pandud ka Elmar Brocki poolt saadetud kirja. ja ma arvan, et me oleme kindlasti siin, tegutseme lepingu tingimuste raames ning ka meie Euroopa Liidu poolne poliitika Iisraeli suunal on sellega kooskõlas. muidugi õiguslikult äh, siduvate sätete tähtajad on siin küsimärgi all. me saame need kirja panna lisaprotokolli, me ei pea sellepärast äh, lepingut äh, uuesti läbi rääkima Iisraeli poolega. saame panna selle kirja lisaprotokolli ja see on minu arust väga oluline Need protokollid praegu katavad ka äh, ravimitooteid äh, ravimisektoris ning lisades on need ka toodete nimekirjad ära toodud. Äh, hiljem saame me rääkida läbi ka järgnevate lisade üle, mis sisaldavad teiste sektori toodangut, teiste sektorite toodangut niisiis ei palu me Iisraelil rikkuda omaenda õigusakte. aga lepingutes Euroopa Liiduga ei ole võimalik meil sertifitseerida asundustes toodetud tööstustoodangut, sellepärast et need ei vasta meie nõuetele. ja seda oli, sellega me olime ise nõus see oli meile vastuvõetav ja selline mm, Iisraeliga koostöö vastab ka meie üldisele poliitilisele liinile. nagu öeldud, ma arvan, et äh, hägustesse vetesse toob äh, see lisaprotokoll kindlasti selgust ning see lubab ka kaubavahetust Iisraeliga ning see kaubavahetus vastab ka Euroopa kaubavahetuse põhimõtetele ning toetab kindlasti ka äh, kahe riigi lahendus. Äh, keerulised olid need läbirääkimised, tõepoolest väga keerulised, aga ma ütleks, et me jõuame lahenduseni praegu, mis on vastuvõetav ja kõik on täitnud oma kohustusi nii, nagu vaja. Uh, suur aitäh, härra esimees äh, meie fraktsioon ei toeta seda Äh, kompromissi. ma saan aru, et see võib täita eesmärke, poliitilisi eesmärke, et me anname nõusoleku sellele lepingule, aga meile kõigile on väga selge, et me püüame Eh, tehnilised eh, sertifikatsioonid tööstustoodangu osas eh, siduda teiste väga oluliste suurte protsessidega. Iisraeli ründamine toimub siin mitmetel, mitmetes kohtades, ma ei ole kindel, mida üldse Läänepanga asundused seal toodavad, kas nad toodavad üldse mingisuguseid ravimeid või ravimitööstuse toodangut nii et minu arust äh, ne, kogu see sertifitseerimine peaks olema tehniline küsimus, aga me räägime siin territooriumitest, kust need äh, toodangud, äh, kust see toodang tuleb ja me palume Iisraeli pädevatel asutustel sertifitseerida tooteid, mis peaks olema Ühendkuningriigi kodanike ja Euroopa Liidu kodanike poolt tarbimiseks mm, ohutud Äh, me tahame lihtsalt äh, ligipääsu Iisraeli kõrgkvaliteetsetele toodangutele ravimisektoris, minu arust on see häbiväärne ja ma arvan, et äh, me peaksime kuidagi selle küsimuse lahendama nii, et kõikidele fraktsioonidele oleks see vastuvõetav. aitäh, aga küsimus, kas Ühendkuningriigi ja Euroopa tarbijad on mingisugused erinevad klassid? Ühendkuningriigi inimesed ilmselt ütleksid, ütleb kõneleja, et britid ei ole eurooplased jah, siin on muidugi küsimus ka õiguslikus äh, selguses, äh, mis puudutab äh, ravimitööstust ja toodangut. proua Janaku, palun. suur tänu. rahvapartei saab toetada seda kompromissettepanekut pärast pikki arutelusid kuigi juba alguses olime me pigem positiivselt meelestatud ja mis puudutab interkomisjoni, siis ilmselt äh, saame me ka nende heakskiidu ja ma arvan, et komisjon peaks kindlasti töötama Iisraeliga koos. kes on poolt, et kompromiss number üks jõustuks? kes on vastu? see on vastu võetud. edasi. lõpphääletus, elektrooniliselt teeme me seda. kes on üldiselt selle dokumendi poolt äh, härra Schultzil ei ole elektroonilise hääletamise kaarti, nii et pärast ta ütleb, mis ta siis arvab. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. see ettepanek võeti vastu, äh, poolt on nelikümmend üks, härra Schultz, kas teie olete poolt või vastu? sellisel juhul nelikümmend kaks poolthäält, kaks vastu ja kolm erapooletut järgmistel nädalatel tegeleme selle teemaga edasi ja suur tänu kõigile. suur tänu ka raportorile. Liga Mauro. Ja, er kommt uns ja nur. Voilà. Il faut ajouter donc ce cachet à la liste des votants et on donne la parole. Damn. Zoran Mesić. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Äh, Daamid ja härrad. palun hakkame nüüd käsitlema küsimust, äh, mis käsitleb äh, partnerluse rahastamise vahendeid koostööks kolmandate riikidega. ma tervitan äh, eksperte, kes on kohal ja raportöör Maarja Mauro kahjuks ei ole praegu kohal, kuna ta osaleb hääletusel majanduskomisjonis. kuid tundub, et seal on hääletus lõppenud ja Maarja Mauro on saabunud ja saab nüüd sõna. Ja, aber auf den Platz, <laughs> wenn ein Italiener auf den Platz dem Mieter geht, ist das auch gefährlich pockets and the seat of Demeter, it's also dangerous, he said. Mario. Sì, grazie Presidente, chiedo scusa per... aitäh, esimees, vabandan, et ma hiljaks jäin. ma olin Econi komisjon hääletamas äh, praegu. Äh, tahaksin ka mina tervitada teid kõiki, meie külalisi, ma tänan, et te olete siia tulnud äh, ning meie komisjonis siia tulite ma leian, et äh, on väga hea, et meil on võimalik äh, partnerluse äh, rahastamisvahendi kohta arvamusi vahetada, sellepärast et minu arvates on väga hea küsitleda välisteenistust ning komisjoni ning samuti investeerimispanku selle kohta, milline nende arvates on partnerluse rahastamise vahend ning millist rolli võib see rahastamise vahend saada Euroopa Liidu välistegevuse raames. samuti leian ma, et et äh, praegusel komisjoni ettepanekus on selliseid aspekte, mis vajavad selgitusi ning süvitsi minemist ning ma tahaksin tuletada meelde meie kol-, külalistele, et praegu on võimalus anda algus uuele arutelule, nii et jõuda ühise eesmärgini, millised on need elemendid, äh, kuidas me jõuaksime partnerluse rahandusvahendi rakendamisel paremate tulemustele, kuidas äh, vahe, rahastamisvahend saab täita oma eesmärke, et mis oleks ajakohasemad ning et tulemused oleksid palju tõhusamad. no samuti tahaksin rõhutada seda, kui oluline on täielik äh, kodanike äh, teavitamine äh, partnerlus rahastamisvahendi ra-, raames ning tahaksin tervitada kõiki äh, sõnasaajaid ning äh, loodame, et meie arutelu saab olema viljakas. partnerluse rahastusvahend on välistegevuse vahend, äh, mis toetab liidu kahepoolset tegevust millised on need konkreetsed tegevused, mida saab ette võtta, programmid ning eesmärgid, mida partnerluse rahastusvahendi kaudu saab täide viia? ning rahastusvahend on ähm, välispoliitika vahend, kuid milline on see baas ning millised on liidu äh, poliitilised prioriteedid ning ühised huvid. ning samuti äh, mõningad soovitused, äh, mis on pandud lisasse. tegemist on üldiste kommentaaridega ning meie strateegia peaks põhinema uurimismaterjalidel, tahan olla väga selgesõnaline. tegemist on väga selge Ähm, tegevusega ning mina leian, et on äärmiselt oluline mm, panna kaasa siia äh, selline programm, programmaatiline mm, juhis, mis paneb äh, paika suunised, arvestades äh, ressursse rahastamisvahendi puhul ning milline on siis see toetus, mida tahab rahastamisvahend liidu välistegevusele anda ning milline on lisandväärt, väärtus, mida rahastamisvahendu abil saab äh, välispoliitikule ähm, lisada ning samuti on mul küsimus, mille ma viitan äh, välisteenistusele ning äh, komisjonile, samuti nõukogule artikkel viis, äh, lõige viis komisjoni ettepanekus näeb ette sellise võimaluse, et ähm, mitte eraldatud fondidele äh, moodustatakse reserv. kas selline reserv on mõeldud ainult partnerluse rahastamisvahendi jaoks ning kuidas see reserv üldse toimib ning milline on protsentuaalne määr? ning äh, kuidas neid fonde, reservfondi siis üldse jaotama hakatakse ning siis samuti on mul investeerimispangale üks küsimus, millisel moel teie arvates võiksid äh, partnerluse rahastamisvahendi fondid olla kasutatud äh, selleks, et investeerimispanga laene tagada? mis puudutab neid äh, riike, mis on väljaspool Euroopa Liit, äh, liitu, sellepärast et Euroopa äh, Liidu, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat täide viia paremini, aitäh! suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua Andrei Kiene, kes on Inta komisjoni raportöör tänan, esimees. ma olen Inta raportöör selles küsimuses ja Inta arvamus esitatakse kooskõlas kodukorra äh, reegliga viiskümmend, mis tähendab seda, Inta äh, esitab oma arvamuse tema pädevusse kuuluvuse artiklite kohta kuid partnerlusrahastamisvahend on mõeldud eh, Euroopa Liidu partnerluse koostamiseks kolmandate riikidega, eh, mis täiendab kahepoolset abi ja eh, nende riikide puhul Hiina, Venemaa, Ladina-Ameerika riigid, kes on Euroopa Liidu jaoks olulised partnerid. selle eesmärgiks on edendada meie huvisid ja tegeleda üma, ülemaailmsete väljakutsetega kooskõlas strateegiaga kakskümmend kakskümmend ja see määrus asendab Äh, rahandus, rahastamisvahendid, mis on ette nähtud äh, äh, tööstusriikidega IC1 ja IC pluss mis lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja seetõttu ma kasutan võimalust, et taotleda selgitust Euroopa Komisjoni poolt mõningates konkreetsetes küsimustes, mis INTA ja AFETi komisjonil on tekkinud. vastused nendele küsimustele ei ole veel saadud. kõigepealt selle rahastamisvahendi põhieesmärgid on tõhustada juurdepääsu turule ja arendada kaubandust. ma olen arvamusel, et Euroopa Liidu kaubanduse ja investeeringute ning majanduskoostöö edendamiseks peaks äh, põhinema äh, praeguse kaubandustendentside põhjalikul analüüsil. seega mu küsimus on, kas komisjon võiks selgitada, millised on need tegevused? kas komisjon võiks tuua näiteid sarnastest tegevustest, mida siiani on rahastatud? ja millised riigid ja piirkonnad on abi saanud ja millised on olnud need tegevused. teiseks, millised on komisjoni poolt juba tuvastatud prioriteetsed riigid ja territooriumid, et saavutada seatud eesmärgid. kolmandaks, oma määruses on teinud komisjoni ettepaneku kahekümneprotsendilise Äh, piirmäära mitteoluliste muudatuste jaoks äh, mitmeaastastes tegevuskavades. kas komisjon nüüd selgitaks, äh, millistest argumentidest lähtuti selle kahekümne protsendi kehtestamisel ja mitte näiteks kümne protsendi kehtestamisel? kolmas küsimus, kas komisjon võiks selgitada, kas on ette nähtud ka konsultatsioonid komisjoni ja liikmesriikide vahel ja teiste doonorite ning osapoolte vahel, sealhulgas ka huvigrupid ja kohalikud omavalitsused ja seda juba äh, programmeerimise äh, protsessi algetapil selleks, et edendada täiendavust äh, koostöös. ja lõpetuseks olen seisukohal, et selles raamistikus, kui me määratleme oma geograafilisi prioriteete geograafiliselt ja poliitiliselt peaks, komisjon peaks läbi viima ex-ante hinnangu ühenduse huvide teemal, enne kui ta annab oma heakskiidu mitmeaastastele tegevuskavadele. kas on juba komisjonis ette nähtud taoline hindamismenetlus? ja millised on äh, kavad selleks? suur tänu. Läheme kohe mõttevahetuse juurde ja kohal on ka eksperdid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 tänan, esimees, kõigepealt tänan komisjoni selle tähelepanu eest, mida te olete osutanud partnerluse rahandus, rahastamisvahendile, nagu täna äh, välja tuleb ja see on hea võimalus äh, selgitada nii komisjoni kui ka välisteenistuse seisukohalt äh,, kuidas meie seda rahastamisvahendeid näeme, kuidas see peaks toimuma ja mida sellega on võimalik saavutada. me näeme selles uuenduslikku rahandamisvahendit, äh, selles mitmeaastases äh, rahastamis Äh, tegevuskavas, sellel peab olema ülemaailmne haare, sellega ka peaks käsitlema ülemaailmseid probleeme, nagu näiteks kliimamuutused ja energiaprobleemid. ja loomulikult see peaks toetama ka Euroopa Liidu äh, välispoliitika välismõõdet ja ma usun, et raportööri poolt välja pakutud mitmed muudatusettepanekud just nimelt tugevdavad seda eesmärki äh, me näeme seda kui vahendit, poliitikavahendit, mida on võimalik kasutada kahel rindel, edendada meie huvisid ülemaailmselt võimaldades meil suhelda nende riikidega, kes on meie strateegilised partnerid, nagu näiteks USA, Jaapan ja ka BRICS rühma riigid. kuid samas võimaldab see anda laiemat toetust äh, poliitikadialoogidele. Äh, see peab tugevdama ka suhted nende riikidega, kes enam ei ole abikõlbulikud kahepoolse äh, arenguabi jaoks ja loomulikult me lähtume ICI ja ICI pluss äh, kasutamisel saadud äh, õppetundidest. uus rahastamisvahend on laiaulatuslikum nii geograafiliselt hõlmatavate riikide poolt kui ka äh, kavandatud tegevuste pool erinevalt ICI-st ja ICI plussist on sellel rahastamisvahendil ülemaailmne ulatus. seda võib kasutada ükskõik millises riigis, kus Euroopa Liidul on pikaajalised strateegilised huvid või kus need huvid võivad äh, ootamatult tekkida äh, selle rahastamisvahendi ülemaailmne haare võimaldab Euroopa Liidul äh, kiiresti reageerida partnerriikides toimuvatele muudatustele ja kohaneda maailma areenil toimunud kiirestele muutustele ja niiviisi komisjon on vältinud konkreetseid viiteid konkreetsetele riikidele või riikide rühmadele. rääkides tegevustest, siis eh, tegevusulatus võimaldab meil tegeleda ülemaailmsete väljakutsetega ja ka regulatiivsete küsimustega eh, selleks, et tagada poliitiline stabiilsus ja tegelikult seda nii, nagu raportöör on välja pakkunud. see peaks samuti edendama Euroopa Liidu huvisid, eh, tugevdades meie äh, sisepoliitika välismõõdet ja ma palun, et meie välisteenistuse kolleeg täiendab mind ja seda rahastamisvahendit kasutatakse ka konkreetsete algatuste toetamiseks, mis on äh, välja kasvanud poliitilises dialoogis kolmandate riikidega. ja üks põhilisi eesmärke, nagu Inta raportöör on samuti märkinud, on tagada äh, turvaline investeerimiskeskkond ja uued ettevõtlusvõimalused äh, ülemaailmselt. sellega ma tahan öelda, et see saab olema rahastamisvahendid, rahastamisvahendid, mis on orienteeritud väljaspoole, mis abist äh,, mida kasutatakse äh, äh, muid algatusi, see ei ole abivahend ja see ei ole mõeldud vaesuse vähendamisele ja seetõttu me räägime selles kontekstis partneritest ja mitte abisaajatest. me oleme valmis nõu pidama ka kodanikuühiskonna esindajatega ja mitte ainult valitsustega, et edasi arendada rahastamisvahendite aspekte, kuid samas me peame jääma realistlikuks kolmandate riikide valitsuste rolli kohta, sest kui me soovime et euro kolmandad riigid äh, läheneksid Euroopa Liidu standarditele või vähendaksid kaubandustõkkeid. seega me näeme suuremat võimalust kaasata kodanikuühiskonda ja läbi viia erinevatel tasanditel dialoogi ühiste huvi pakkuvatel teemades ja kasutades ka nõnda rahvadiplomaatia vahendeid. lubage lühidalt äh, välja tuua teatud küsimused mis äh, on esitatud küll raportööri äh, äh, raportöös, kuid võib tekitada mure. kõigepealt äh, mõju hindamine. raportöör ütleb, et äh, mõju hindamine peaks kajastama teinud, tokkunud muutusi ja tuleks teostada järelevalvet ka e-, eelnevalt kindlaks määratud indikaatorite näidikute alusel. kuigi me sellega oleme nõus, see tähendab seda, et me peame tõestama seda lisaväärtust ja peame andma aru kuid me leiame, et selline ettepanek eh, eks ante kindlaks määratud detailsete mm, indikaatorite nõue võib tekitada probleeme teaduspoliitika valdkondades. ja see võib ka tähendada seda, et teatud projektid eh, on dikteeritud poliitika nõuetest näiteks eh, ühiseks tegevuseks või mingite avalduste põhjal. teine küsimus on, puudutab paindlikkust. raportöör on välja pakkunud äh, piiratud peenlikkuse või äh, üldse mitte ja see võib tekitada tõeliseid takistusi äh, selle rahastamisvahendi kiireks kasutamiseks ja kiireks reageerimiseks. me peame reageerima kiiresti poliitilistele muutustele või vajalikule abile äh, seoses poliitilise tegevuskava muutusega partnerriikidel ja me leiame, et lisa sisu on väga täpne, väga üksikasjalik, kui taoline ettekirjutus äh, võiks äh, hakata vastu töötama selle rahastamisvahendi kesksele eesmärgile. see tähendab seda, et kõik need valdkonnad ja tegevused, mis ei ole täpselt kirjeldatud, äh, jäävad tegelikkuses tegevusulatusest välja. me arvame, et see küsimus tuleks jätta planeerimisfaasi ja loomulikult esimees me oleme valmis läbi vaatama konkreetseid aspekte, mida võiks lisada selleks, et luua selge raamistik ja juhised ja kui te lubate, ma sellega lõpetan ja annan sõnajärel üle härra Bojadeerile, kes annab meile üksikasjalikuma ülevaate teistest äh, olulistest elementidest partnerluse rahastamisvahendis. no the floor has Daniel. Daniel Gujardi äh, välisteenistus saab nüüd sõna, kes juhib äh, ülemaailmsete küsimuste ja, ja terrorismivastase võistluse üksust. väga muljetavaldav äh, tänan teid, esimees. ma räägin rohkem oma esimesest vastustustalast ja teises osas rohkem partnerlus- ja rahastamisvahendeid ja ma juhiksin teie tähelepanu paarile aspektile, sest minu arvates Catherine Ashton on tõesti soovinud seda rahastamisvahendit, kuna see kujutab uut poliitikavahendit meie nii-öelda tööriistakastis siiani meil on, oli kaks rahastamisvahendit, mis olid suunatud eh, konkreetsetele riikidele konkreetsete probleemide lahendamiseks. nüüd on meil rahastamisvahendid, mis on ülemaailmse haardega, mis hõlmab ka Euroopa Liidu huvisid poliitilise dialoogi ehendamiseks, ka valdkonnapõhise dialoogi edendamiseks, mida Euroopa Liit peab mitmete riikidega. ja see on mm, radikaalne muutus võrreldes varasemate vahenditega. kuid miski ei ole täiuslik, kuid vähemalt see rahastamisvahend on loodud ettepanek vähemalt on tehtud ja ma loodan, et tuleb ka otsus selle kohta. kuid see vahend on meie tuleviku jaoks. arvestades seda, et meil on tekkinud uued huvid suhetes meie strateegiliste partneritega, kellega me peame dialoogi. teiseks, me edendame ja, ja propageerime Euroopa Liidu poliitikaid välismaal ja seetõttu tähelepanu keskmes on meie strateegia kakskümmend kakskümmend ja sellised äh, olulised poliitikavaldkonnad nagu kliimamuutused, keskkonnakaitse äh, ja energeetika. tegemist on selliste aspektidega, mida me oleme äh, maailmas mitmete partnerriikidega arutanud ja mille puhul partnerluste rahastamisvahend annab äh, Euroopa Liidule võimalused läbi viia äh, koostööd, mis ei piirdu ainult äh, ametliku arenguabi instrumendiga, vaid suudab rahastada ka muid tegevusi, mis on oluline sellist liiki dialoogiga. ja väga paljudes tegevusvaldkondades on paindlikkus väga oluline aspekt ja seda võimaldab partnerluse rahastamisvahend ja me toetame seda, mida ütles eelkõneleja. et seda tuleb konkretiseerida määruses. mis tähendab omakorda seda, et me oleme võtnud endale kohustuse tagada sünergia meie poliitilistes dialoogides ja sünergia läbi edendada neid tegevusi. ja kui me räägime kaubandusküsimustest, eh, ka raportöö INTA komisjonis mainis sõna trade, kaubandus, siis on oluline silmas pidada ka seda, et me edendame kaubandustegevust, äh, kui me peame kaubandusalaseid läbirääkimisi. seega arvestades kogu seda poliitilist raamistikku ja neid lepinguid, mida Euroopa Liidul on mitmete riikidega ja eriti meie strateegiliste partneritega, äh, on nüüd võimalik toetada sellise rahastamisvahendi, vahenditest, äh, mis on laiem ja suurem traditsioonilistest arenguabi instrumentidest, mida me varem kasutasime. Need on olulised aspektid, äh, kui me räägime selle rahastamisvahendi ulatusest, paindlikkusest ja selle äh, mõjust meie koostööle partnerriikidega. ma ei hakka pikalt laialt nendest aspektidest rääkima, kuna mu kolleeg toob teile konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas see partnerluse rahastamisvahend on seotud meie poliitiliste dialoogidega, valdkonnapõhiste dialoogidega, konkreetsete riikidega ja meil on selle kohta ka konkreetsed näited. Elis saab sõna nüüd. Äh, härra Elis Matthews äh, äh,, kes ju, kes on Kanadaga suhete üksuse aseesimees. tänan, ma olen välisteenistuse Ameerika osakonnast ja me oleme üks neid põhilisi osakondi, kes on seotud eh, tulevase partnerlusinstrumendi programmeerimisel osalema. ma tahan jätkata seal, kus mu kolleeg Daniel lõpetas ja räägin sellest, mida võimaldab partnerluse rahastamisvahend, nii nagu see on välja pakutud, eh, toetamaks Euroopa Liidu strateegilisi huvisid eh, põhiliselt nende riikidega, keda me nimetame strateegiliste partneriteks, kuid samas on ka oluline ja seda küsimust on ka INTA ja Ahvete komisjonis esitatud, ka nende äh, võtmetähtsusega riikidega, kellega meil on strateegilised huvid, äh, kuid kes praegusel hetkel ei kuulu nõnda strateegiliste partnerriikide nimekirja. ma tooksin teile paar näidet selle kohta, äh, mida on võimalik toetada partnerluse rahastamisvahendist, need on nii-öelda indikatiivse iseloomuga kuid nende eesmärk on näidata, kuidas me saaksime lahendada mõningaid küsimusi ja detailseid ettepanekuid, äh, mida ka raportöör oma muudatusettepanekutes on esitanud seoses lisaga. ma olen välja valinud kolm riiki, kes äh, on asjaosalised Brasiilia, Hiina ja India. näiteks Brasiilia puhul me saame toetada meie poliitikadialoogi konkreetseid aspekte eh, kliimamuutuste teemal, kaasa arvatud turumehhanismide kasutamine, meil on võimalik eh, töötada nende tegevuste kallal, mida me oleme eh, koostöös välja töötanud satelliitnavigatsiooni valdkonnas ja teine näide näiteks äh, regulatiivdialoogi puidutoodete ja metsatoodete ning toorainete valdkonnas, mida on välja, mida mainitud ka raportööri muudatusettepanekutes. Hiina puhul jällegi indikatiivsed näited, on meil võimalik edendada neid tegevusi, mis toetavad Euroopa Liidu ja Hiina partnerlust urbaniseerumise teemal, mis käivitati eelmise aasta täis äh,, tippkohtumisel ja samuti heitkogustega kauplemist mis on üha rohkem integreeritud Hiina poliitikasse. me saame toetada sellega ka Euroopa Liidu Hiina energiaalast dialoogi, näiteks energiaturu liberaliseerimise teemat või selle turu reguleerimist. meil on võimalik toetada ka koostööprojekte, mille eesmärk on äh, tõustada intellektuaalomandi kaitset ja sõltuvalt ka äh, äh, läbirääkimiste tempot investeeringute teemal, me saame ka neid konkreetseid tegevusi toetada ja sellega ma jõuan ka äh, interraportööri poolt tõstatatud kaubandusalaste kommentaaride juurde, näiteks Indiaga äh, võimaldab see rahandus, rahastamisvahendid äh, pärast kahe tuhande neljandast aastat, kui meil jõustub vabakaubandusleping Indiaga, toetada äh, regulatiivküsimusi ja piiritaguseid aspekte Äh, Euroopa Liidu India äh, energiaalast dialoogi, taastuvenergia teemad, selliseid aspekte, äh, nii-öelda keskkonnasõbralikke tehnoloogiat, toetades teadlaste koostööd ja ka konkreetseid ettevõtlusvõimalusi ja võib-olla käivitada ka vahetusprogrammid Euroopa Liidu ja India teadusasutuste vahel Need olid näiteid äh, tegevustest, äh, mida on võimalik rahastada. ma rõhutan veel kord, et tegemist on rahastamisvahendiga, mis võimaldab meil väga konkreetseid ettevõtmisi äh, meie läbirääkimistel meie kaubanduspartneritega selleks, et tõsta teadlikkust, tugevdada liitusid huvigruppidega äh, Äh, edendada juurde, juurdepääsu turule ja sõlmitud lepingute jõustamist. me äh, näeme võimalust ka kasutada uuenduslikku lähenemist, äh, kui me räägime pardusinterneti eelkäijatest, mida siiamaani ei ole veel laialt kasutatud, nagu kolmepoolsed dialoogid, Äh, mestimine Euroopa Liidu vastavate äh, asutuste ja partnerriikide asutuste vahel, need on kõik uuenduslikud lähenemised, äh, mida on võimalik kasutada, lähtudes sellest kontseptsioonist, mis on määruse eelnõus välja pakutud. sellega ma lõpetan. aitäh, härra Matthews. kallid kolleegid, ärge nüüd muretsetage ma olen nüüd esimest korda siin komisjonis esimehena Peter Golding, Taani eesistuja, palun, nüüd on sõna teil. aitäh, esimees. ennekõike tahaksin tänada, et mind täna siia kutsusite. mul on äärmiselt hea meel, et olen saanud siia tulla ning osaleda äh, selles äh, lühikeses arutelus. nagu te kindlasti teate, siis nõukogus äh, on ka meil praegu käimas protsess, äh, vaadates läbi seda äh, välistegevuse instrumenti, millest rahastus, partnerluse rahastusvahend on üks teemadest ning me oleme viimastel kuudel üritanud ähm, väga jõudsalt tööd teha selleks, et ühisele seisukohale jõuda, kuhu me veel jõudnud ei ole, kuid just seetõttu Äh, saan ma täna rääkida äh, väga üldistest terminitest, sellepärast et äh, selle kuu jooksul töötame me välja oma seisukoha ning kuueteistkümnendal juuel siis, juunil siis välisasjade komis-, nõukogus võetakse lõplik seisukoht. tahaksin kasutada seda võimalust praegu selleks, et ähm, tutvustada seda, Äh, mis me siis oleme oma töörühmas teinud. ma tänan teid äh, selle eest, et see ettepanek on meil siin äärmiselt äh, üksikasjalik ning ähm, terviklik ähm, ning me tervitame seda, me tervitame ka seda, et see reguleerimisala on äärmiselt laialdane, mis tegeleb väga mitmete üleilmsete väljakutsetega ning tegeleb nende murepunktidega, mis meil on samuti oleme me arutanud seda partnerluse rahastusvahendut äh, sellest vaatekohast, äh, vaadates, milline on meie ühised, äh, ühised huvid ähm, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raamis, selleks et jõuda aruka ja jätkusuutliku arengu, majanduskasvuni ning kuidas jõuda koostööni tõhusalt ning jõuda no, meie eesmärkideni, mis meil on kolmandate riikidega koos. me leiame, et partnerluse rahastusvahend annab meile kõik võimalused selleni jõuda. praegusel hetkel on äärmiselt oluline, et me rõhutame seda Euroopa lähenemist äh, praeguse rahastusvahendi puhul nagu siin enne on öeldud juba, näiteks äh, see teema, mis puudutab äh, vastu, vastutu, vastuseid sellisele meie lähenemisele, nagu ma juba alguses ütlesin, siis äh, me oleme praegu protsessis ning jõuame lõpliku seisukoha väljatöötamiseni peagi ning äh, kindlasti tervitan ma kõiki teie poolt äh, välja toodud küsimusi, kuid palun võtke arvesse seda, et meil ei ole lõplikku seisukohta veel välja töötatud. praegu sellega ma ka lõpetaksin, aitäh! aitäh, nüüd aga võtab äh, Euroopa Investeerimispanga nimel sõna härra Carano. aitäh, esimees, aitäh, et mind kutsusite sellele arutelule, kus äh, me mõtiskleme, millised on tulevikus partnerluse rahastusvahendi eesmärgid. ennekõike tahaksin ütelda, et Euroopa Investeerimispaik töötab juba praegu väljaspool Euroopa Liitu. meil on nõukogu ja parlamendi poolt mandaat, mis eelmisel aastal üle vaadati ning see annab meile väga laialdase poliitikaraamistiku oma tegevusele. samuti annab see meile garantii, oma tegevuseks äh, seoses äh, riigivõlaga. ning äh, samal ajal annab see meile poliitilised suunised, millised on meie prioriteedid väljaspool Euroopa Liitu ning annab meile ka garantii riigivõlale, mm, mis, mille puhul me oleme suutnud tegutseda väljaspool Euroopa Liitu, vastasel kohal meil ei oleks see võimalik olnud seitse miljardit on see summa, mis me äh, suuname väljaspool Euroopa Liitu aastas ning nagu te teate, siis enamus meie tegevusest äh, on küll äh, suunatud Euroopa Liidu sisesele lähe-, sisese lähenemise toetamiseks liikmesriikidele, kuid meil on äh, nõu-, komisjoniga väga selge partnerlus selleks, et äh, meie pädevuse raames toetada Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, strateegiat. meil on samuti komisjoniga hea partnerlussuhe selleks, et rahas-, partnerluse rahastusvahendit ähm, partnerlusrahe, partnerluse rahendusvahendiga tegevuse ning me oleme siin pannud tähele, et äh, meie tegevus äh, on minemas siis äh, eelarvetoetuste suunas ning see on suunanud, see on siis see suundumus eel, eelmistel aastatel meil on võimalik kombineerida erinevaid äh, instrumente omavahel meie laenuvõimekusega ning teha seda koostöös teiste institutsioonidega. seega meil on võimalik oma ekspertiisi võimendada ning ka meie ressursse võimendada. see on siis selline äh, Ähm, ressursside ühendamise teema ning tulevikku silmas pidades on see väga lubav ning ähm, meie partnerluse rahastusvahendis äh, on mõningaid selliseid elemente, mis lubab meil äh, ka meie tegevust kombineerida, näiteks kliimameetmed, samuti äh, ähm, VKE-d, sellel alal on meil väga palju kogemust Euroopa Liidus, meil on partnerlus väga suurte, suures osas väga mitmete finantsasutustega, et äh, kaitsta ja toetada äh, VKE-sid. kolmkümmend protsenti meie laenudest läheb äh, väljaspoole Euroopa Liitu üleilmselt kliimameetmete jaoks, selleks et leevendada kliimamuutuste mõjusid. meil on vaja samuti samuti töötame me väga laialdaselt sellel suunas, et BRICS riikidega koostööd teha, et toeta, toetame Euroopa Liidu poliitikaid, BRICS riikidega seotud, samuti on meil olnud mitmeid arutelusid selleks, et järgida Euroopa Liidu poliitikat nende riikide puhul, kes ei ole vastavuses nõudmistega ning samuti oleme tahaksime me osaleda kogu protsessis selleks, et töötada välja neid meetmeid. Mm, see on meie üks põhipädevusi kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist silmas pidades just ning ähm, meil on komisjoni ettepanek, et äh, selle aasta lõpus tuleme me parlamendi ja nõukogu ette ning ootame suure huviga koostööd ning debatti ning et arutada välja need suunised järgmiseks finantsraamistikuks. nii et siis, kui me oleme partnerid, kui institutsioonid teevad koostööd, Euroopa Liit, organisatsioonid, erinevad osalejad, liikmesriigid, siis see on väga heaks aluseks selleks, et luua ka väljapoole suunatud partnerlus, aitäh! Si, aitäh. enne kui ma arutelu avan, annan sõna kolleeg Muunitsele, kes seda soovis ning seejärel kolleeg Kollerile ning ka teistele palun aga ennekõike lahkelt, et need esialgsetes küsimustes oli mul komisjonil väga täpne küsimus Äh, nõukogule ja välisteenistusele. lõige viis, artikkel viis komisjoni ettepanekus, siin on ette nähtud see võimalus, et luuakse reserv äh, mitte eraldatud toetust äh, fondidele, rahadele. miks on see ainult partnerluse rahastusvahendis ja mitte teistes vahendites, sellepärast et siin on tegemist ju diskrimineerimisega sellisel juhul ning kuidas selline reserv toimib, milline protsent see saab olema ning kuidas, milline menetlus on, et reservi äh, rahasid kasutada. ma ei tea, kas keegi külalistest võtab endale selle vastutuse ja vastab, äh, mm, härra Martens, võib-olla kas teie soovite vastata, palun? Yes, very briefly, thank you for giving me uh... aitäh, teen väga lühidalt, aitäh, et uh, selle küsimuse esitasite. nii, ma annan oma es esialgsed kommentaarid siis sellele. lisaks asjaolule, kui suur see reserv uh, peaks või saaks olla protsendiliselt, siis see on meievahelise arutelu tulemus, aluseks on aga see, et see peaks, instrument ise peaks olema äärmiselt paindlik ning kui me vaatame neid aspekte, mida teie siin arvesse võtate, oma lisaettepanekutes, kus äh, on kirjas äh, see, et peab äh, väga kiiresti reageerima rahvusvahelises kontekstis toimuvatele muutustele, siis et, et erinevaid olukordasid kiirelt lahendada, et arvesse võtta rahvusvahelist areeni, siis mitmepoolsete kliimamuutuste arutelu arvesse võttes tavaliselt on ähm, selleks perioodiks aasta, et sisse viia neid muudatusi nendele sektoritele, mis te olete ette näinud äh, mitmeaastases finantsraamistikus selle ettepaneku alusel siis selle meie ettepaneku alusel saab seda teha äh, komitee menetluse raames ning äh, sellise ettepaneku me oleme siia sisse ka pannud. härra Muunits. härra Muunits, palun. Äh, proua Muunits, vabandust. aitäh, esimees. räägin hispaania keeles, niimoodi saan ma olla täpsem mina olen natukene mures äh, selles osas, mis puudutab seda uut partnerluse rahastusvahendit, ennekõike seetõttu, et äh, siin on selline geograafiline üleilmne ulatus, nii et see puudutab kõiki kolmandaid riike. kui me räägime üleilmsest ulatusest, siis tegemist on sellise väga, üleilmne mõõde, siis see on väga lai, ähm, strateegilised ähm, küsimused, nii nagu meie külalised juba ütlesid, siis see ähm, viib kõik äh, sinna suunda, et peetakse silmas äh, BRICS riike Hiina, India, Brasiilia ja nii edasi. mina leian, et see on ekslik. me, meil ei peaks olema üleilmne mõõde selle rahastusvahendi juures ning need kolmandad riigid, kes äh, saavad kasu ka teistest ähm, Euroopa Liidu rahastusvahenditest, eriti mis puudutab äh, selle vahendi ulatus, võiksid ka siin sees olla. selline sotsioloogilis-strateegiline äh, aspekt, tuleks viidata ka teistele kolmandatele riikidele, kes saavad juba kasu meie rahastusvahenditest, kellel on ühised eesmärgid teatud sektorites Euroopa Liiduga. nii et siis parem oleks, kui me räägiksime üleilmsest ulatusest, mitte sellistest äh, sotsiostrateegilistest ähm, sektoritest, need kõik automaatselt tegelikult mõtlevad ju BRICS riikidele. ning teiseks, äh, meie praeguses äh, heakskiitmis äh, faasis erinevatele rahastusvahenditele, me peame olema äärmiselt äh, detailsed arengu koostöövahendid, üheksakümmend protsenti vahendi ressurssidest on, äh, läheb siis planeerimisele ning kümme protsenti on võimalik siis ametliku arenguabi kõrvalt veel kasutusele võtta. mida me selle kümne protsendiga siis ette võtame, mis on selles äh, arengukoostöö vahendis? oleks vaja leida koostöö erinevate riikidega, kolmandate riikidega. kõik see, mis ei käi sellise arenguabi alla, tuleks ära kasutada kolmandate riikide jaoks, kellel ei ole programme või projekte, mis ei saa kasu arenguabist kui meil on aga teisi programme, siis võib ka neid arenguriike sinna sisse panna. ja kui me räägime tuumaohutusest, meil on ka selle jaoks rahastamisvahend olemas ja selles rahastamisvahendil, mis on mõeldud koostööks kolmandate riikidega, kas me mõtleme selle all ka tuumaohutust, mulle tundub küll. me peame kuskile piiri tõmbama, mõtlema, mis on erinevate rahastamisvahendite äh, piir, kui me räägime vahend äh, tuumaohutuse tagamisega, siis me peame mõtlema, milline saab olema uue instrumendi tuumaohutuse komponent. meil on vaja ka selle rahastamisvahendi puhul paindlikkust, mis tähendab seda, et et kõikide Euroopa Liidu suhete pool kolmandate riikidega, millega seondub kas välismõõde või strateegia kakskümmend kakskümmend või vastastikud suhted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel äh,, siis neid aspekte teised rahastamisvahendeid ei hõlma ja need võiks olla hõlmatu uue partnerluse rahastamisvahendiga ja see tagab vajaliku paindlikkuse, sest paindlikkust me soovime säilitada. ja kui me räägime BRICS riikidest, siis me peame mõtlema, äh, kas see põhjustab rahastamisvahendajal teatud geograafilisi piiranguid äh, ja kui me räägime sellest rahastamisvahendist, me peaksime mõtlema globaalselt sest komisjoni teatises on juttu, et seda uut rahastamisvahendit tervitatakse ja toetatakse, eriti suhetes strateegiliste partneritega. ma ei usu, et see on õige lähenemine, sest me ei taha liigselt kitsendada selle rahastamisvahendi kasutamist, et piirduda selle vahendi kasutamisel ainult selleks, et edendada suhteid Euroopa Liidu ja BRICS riikide vahel. see peaks olema avatud kõikidele kolmandatele riikidele jah, loomulikult on äh, riike, äh, mis vajavad süvendatud koostööd ja selleks on vaja teistsugust äh, vahendeid. me selle instrumendi puhul me räägime kõikidest kolmandatest riikidest ja rääkides nüüd härra Ma-, Mauro raportist, siis minu arvates raportööri lähenemine on, on hea, võib-olla liiga palju viiteid G7-le ja G20-le ja vähem on äh, Äh, viidatud äh, piirkondaülestele ähm, aspektidele ja riikidele, kes sellest rahastamisvahendist abi hakkavad saavad. härra eh, Kaller. härra Kaller, palun. Grazie, president eh,. Vielen Dank. suur tänu, esimees. põhimõtteliselt ja põhiliselt ma olen positiivselt meelestatud selle raporti suhtes. meie raport pakub seda, mida me vajame, mis meil siiani puudu on olnud ja kolleeg väga õigesti viitas nendele raskustele, mis meil on olnud seoses arenguabi vahendi kasutamisega, seoses sellega, et meil pole olnud vajalikke vahendeid või äh, õigeid vahendeid arenguriikide äh, abistamiseks, me oleme viidanud siin kõikvõimalikele lühendile ICI, IC pluss, kuid väga sageli on meil tekkinud probleeme nende konkreetsete rahastamisvahendite kasutamisel äh, vis-a-vis -vis soovitud tulemustega ja äh, uus rahastamisvahend ei pea eelkõige silmas abi kolmandatele riikidele, vaid äh, meie huvide edendamist kõige selle taustal. me peame otsustama, kellega äh, süvendada ja laiendada koostööd, nii et selleks oleks vastakas, vastastikune kasu kõikidele. seega paindlikkus on juba artiklis kaks kaks sees. eelkõige toetada koostöömeetmeid arenenud ja arenguriikidega, kes etendavad üha suurenevat tähtsat rolli seega arenevate ja arenenud riikidega ja primarily, eelkõige. see põhimõtteliselt viitabki tõelisele paindlikkusele. seetõttu ma loodan, see paindlikkus ei piirdu ainult riikide valikuga, vaid sellega ka, kuidas seda rahastamisvahendeid hakatakse ellu viima. muudatusettepaneku sisu artikkel viienda kohta ütleb, et äh, mitmeaastaste indikatiivprogrammide asemel need dokumendid peaks olema strateegilised programmeerimisdokumendid. ka see tagab suurema paindlikkuse. ja seejärel meil ei ole vaja enam kuuendat ja seitsmendat artiklit. kui me kasutame seda sõnastust, nii nagu välja pakutud muudatusettepanekus, siis ei ole vaja enam kuuendat ja seitsmendat. sest äh, kui me kasutame mul-, mitmeaastast indikatiivset äh, kava, siis sellega me pöördume tagasi nende äh, eelmiste vanade bürokraatlike mm, äh, protsesside juurde. kuid juba komisjoni poolt välja pakutud raamistikus me peaksime andma võimaluse Euroopa Liidule reageerida paindlikult, äh, arvestades vajadusi partnerriikides. ja te mainisite sõna BRICS. ma tegelikult ise ei mõelnudki nende riikide peale, ma mõtlesin paljude teiste riikide peale, mm, kus oleks võimalik midagi ette võtta. Äh, kuid no ma nüüd mõistan, et BRICS riikidel on teatud roll etendada võib-olla isegi väljapaistev roll etendada, kuid eh, see rahastamisvahend ei piirdu nendega, nii nagu mina asja näen äh,. Eh, suur tänu, härra Tanuk, palun you, suur tänu, härra esimees. Eh, kahjuks tundub, et siin on meil tähestikus supp kogunenud igasugustest akronüümidest, mina küll ei suuda sellel kätt pulsil hoida, kogu aeg need akronüümid muutuvad. inimesed peavad aru saama ju, mis toimub. minu fraktsioon igatahes on saanud aru sellest järgnevalt, härra esimees. partnerlusrahastusvahend näib esimesel vaatlusel vähemalt olema heade kavatsustega. näib, et vahend rahanduslikus mõttes tegeleb paindlikumalt üleilmsete küsimustega ning Euroopa Liit tahab kindlasti olla üleilmseks osaliseks siin nii G8 kui BRICS-i riikide kõrval me teame, et Ühendkuningriigis on see olnud väga äh, vastuoluline teema, kahepoolne äh, abi India, Hiina ja teiste selliste riikide poolt äh, on olnud vastuoluliseks teemat, sellepärast et raske on öelda, et ühi-, Ühendkuningriik annab arenguabi Indiale ja Hiinale, arvestades, kui suurte riikidega ja suuremasti täpsete majandustega on tegemist. aga lisandväärtus ja uus instrument on kindlasti omavahel seotud, muret tekitab aga see, kuidas seiratakse ja kontrollitakse seda lisandväärtus uue rahastamisvahendi puhul. ning äh, küsimus tekitab ka erinevate projektide prioriteetsus, ähm, aga kui me vaatame, mis liikmesriikide vahel juba kahepoolselt äh, abi andmise valdkonnas toimub, eriti just BRICS-i ja teiste strateegiliste partneritega üleilmselt, ning äh, küsimus tekitab ka see, kus lisandväärtus avaldub äh, näiteks kliimamuutuste vastases võitluses, see on väga oluline globaalne teema, aga väga palju rahvusvahelisi algatusi juba ÜRO mm, egiidi all toimub, mikspärast Euroopa Liidu algatust on vaja äh, mitmepoolses äh, abis, kui me arvestame, kui palju ÜRO juba tegeleb kliimavastase võit-, äh, kliimamuutuste vastaste võitlustega samuti kogu kasinusmeetmete keskkond meie liikmesriikides ning euroala kriis, kogu see kontekst teatud liikmesriikides, eriti Hispaanias, mis puudutab ähm, pankade taaskapitaliseerimist. üks miljard eurot on järgmisest mitmeaastasest äh, finantsraamistikust seitsme aasta jooksul äh, eraldamisele äh, ette nähtud ning tööstusriikidega koostöö eelmisel perioodil nägi ette nendest vajadusteks kakssada miljonit eurot, kust see lisaraha võetakse, on mu küsimus kui me arvestame turude, turgude meelestatust, siis sotsialistid üldiselt on nende algatuse vastu, nii et see juba näitab meile, et tegemist on hea algatusega, eriti just tuumaenergia mm, valdkonnas arengukoostöö instrument äh, on väga hästi näiteks äh, võidelnud äh, piraatluse vastu Aafrika saarve piirkonnas. Need inimesed, kes mind tunnevad, teavad, et Somaalimaa on minule hingelähedane teema. Somaalimaa tahab piraatide tarbeks ehitada vanglaid, aga arengukoostöö instrumendi järgi seda rahastada kahjuks üldse ei saa aga üldiselt on hea mm, see ju, et piraatide tarbeks lisavanglaid eh, ehitatakse, sest eh, humanitaarabi andmiseks eh, vabaneb allikaid. nii et praegu on olukord kohutav, sest põgenikelaagrites peetakse kinni ka piraate ja nendes tingimustes on väga raske rahastada mm, selliseid häid algatusi. ning ehk on julgeoleku valdkonnas ressursse, mis rahvusvahelist eh, julgeolekukoostööd ka India ookeani piirkonnas eh, eh, Mm, aitaks ning Atalanta missiooni jätkamine on ka küsimärgi all, nii et ma pean kindlasti uurimistööd ja taustatööd siin tegema, aga tundub, et äh, rahastamisvahendi näol on tegemist vajaliku vahendiga, aga minu fraktsioon igatahes äh, lõpphääletuse hoiab, äh, peab kinni niikaua, kuni me oma koduriikides ja ekspertidega oleme põhjalikuma taustatöö ära teinud. aitäh, kallid kolleegid, enne kui ma annan sõna külalistele, kes vastavad meie küsimusele, ma palun, et härra Andrike-, et proua Andrikeeni sooviks veel kord kommente-, kommentaari, sooviks vastust veel põhjalikumalt või oli ta praegu rahul sellega? suur tänu! ma hindan kõrgelt neid vastuseid, mida ma oma küsimustele sain, välja arvatud üks nendest. minu küsimus, mis puudutab kahtekümmet protsenti Äh, rahvus äh,, iga-aastastele indikatiivsetele programmidele tahaksin äh, teie tea-, arvamust selles kohas, äh, selles osas teada ning minu arust on väga oluline, et kaasotsustusmenetluses osalevad pooled, parlament ja nõukogu, oleks sellises strateegilises otsustusprotsessis õiglaselt kaasatud ja seetõttu mm, indikatiivsed programmid ning selleks ette nähtud vahendid peaks olema kindlasti delegeeritud õigusaktide vallas äh, reguleeritav ning äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kaheteist, kahekümnenda aasta mm, algatused peaks olema ka osa sellest programmist. ma ei oota vastust sellele küsimusele, aga ma tahaksin lihtsalt äh, juhtida meie kolleegide tähelepanu välisteenistust sellele ning komisjon peaks ka sellega samuti arvestama, suur tänu. Eh, aitäh, nüüd aga annan sõna külalistele, kõigepealt doktor Martin. aitäh, esimees, sooviksin vastata äh, Ehm, eelnevale küsimusele siin vist oli kerge ehm, arusaamatus, sellel rahastusvahendil on tõesti üleilmne ulatus. see ei tähenda seda, et see on ainult BRICS riikidele, vaid kõikidele nendele riikidele, kus eh, on see ehm, mingil hetkel Euroopa Liidu huvides eh, asuda partnerlussuhetesse selle riigiga ning seega see katab kogu äh, maailma potentsiaalselt, mõistagi peame me endale aru andma, et äh, me oleme siin äh, kasu-, me oleme, meil, meie kasutus on väga piiratud hulk raha, me räägime siin sada viiskümmend kolm miljonit miljonit eurot aastas viie aasta jooksul, seda ei ole väga palju, kuid arvestada seda, et me peame katma kogu maailma. seega on meil vaja anda sellised üldised suunised ning seetõttu tahaksin ma vastata ka raha lisandväärtuse küsimusele, meie leiame, et see rahastusvahend on see, mida kasutatakse võimenduseks. meil ei ole vaja palju raha, vaid on vaja just sellist raha, mida ka saaks kasutada paindlikult, et see oleks kombineeritud, ähm, et, et seda saaks ähm, kasutada siis, kui meil vaja on ning see rahastamisvahend annab äh, meile palju rohkem tegevusruumi äh, päriselus. nii et äh, kui te vaatate, mm, mis äh, tõs-, asja teeb, siis me nä-, te näete, et see katab ainult kakskümmend riiki, meie aga tahaksime olla siis sellises ähm, anda juurde nagu kombineeritult teistele rahastusvahenditele ju-, oma vahendiga juurde. siin tahaksin anda sõna oma, sõna, tahaksin anda sõna kolleegile, härra Matthews, kes võib-olla tahab vastata nendele üksikasjalikumatele küsimustele, mida siin mm, parlamendiliikmetelt tuli. aitäh, palun, härra Matthews! suur aitäh, et andsite mulle taas kord sõna üks asi, mida siin juba kolleegid viitasid, me ei selgitanud seda küll piisavalt ennem, on paindlikkuse küsimus äh, artikkel viie järgi meie ettepanekus. Äh, tahaksin täpsustada seda küsimust. nimelt, äh, jällegi mõistlike inimeste hulgas me saame ju lävenditest rääkida, milline on see mitteoluline eelarvevahendite muutmine, aga kontseptsioon siin näeb ette seda, et programmeerimine peab olema tõhus ja stabiilne. me ei vii siia sisse kindlasti uusi prioriteetseid valdkondi, milles me ei ole ennem kokku leppinud. meie põhimõte on selles, et mitmeaastases äh, programmis, mis kestab kas neli või viis aastat, kui me vaatame mitmeaastast äh, finantsraamistikku, siis ähm, me saame siin prioriteetsete valdkondade vahel eelarveridau vahetada ja liigutada see käib äh, osaliselt äh, iga-aastase äh, programmide kohaldamise raames. selleks ongi see paindlikkusinstrument ette nähtud, et me saame eelarveridu vahetada seda kokkulepitud prioriteetide raames. tavapäraselt võib olla nii, et teatud projektid ei tööta hästi ja nad ei peaks meie rahastust saama ning samas on portfellis selliseid programme, mis vajavad lisaraha ja selles on juba kokku lepitud, selleks ongi reserv vajalik Prego, la Presidente. Ah, Monsieur Guede, prego. Yes, uh, thank you. suur tänu. kaks või kolm lisaelementi tahaksin äh, siin äh, omalt poolt märkusena lisada. Äh, BRICS-id, strateegilised partnerid ja teised teemad. me teame, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, et meil on üleilmne kate, aga arvestades neid rahalisi ressursse, mis meil täna on, on väga keerukas, et see, et me ei pane paika teatud prioriteete, neid on vaja. parlament ja nõukogu peavad need selgeks määrama aga loomulikult see rahaline kate ei laiene mitte ainult strateegiliste partneritele. Äh, vaid me rahastame ka äh, täienduspõhimõttel äh, teiste instrumentidega ka teisi valdkondi. sest kui me räägime siin arenguabist või kahepoolsetest abimeetoditest, siis teatud paindlikkus loomulikult on siin piirkondlike ja teemavaldkondade osas ning uus määrus äh, lubab äh, ka rahastada äh, piirkondlikku koostööd näiteks Ladina-Ameerika riikides. see tähendab seda, et partnerlus rahastusvahendil on teistsugune rahastamispõhimõte ning eraldised liiguvad riikidesse, Ladina-Ameerikast selleks, et edendada Euroopa Liidu huvisid. kui me räägime tuumaohutuse mm, eesmärkidest, siis põhimõte on sama. tegemist on instrumendiga, millel on väga konkreetne eesmärk, Euratomi leping äh, määratleb äh, selle kohaldusala, see on teistmoodi lähenemine kui partnerlusinstrumendi puhul üldisemalt. meil on seda raha aga vaja, äh, Euroopa Liidul on võimekus täna aidata neid riike, kes tahavad äh, rajada äh, ohutumad äh, tuumarajatised selleks, et energiat toota, see on ju meie huvides, sest kui me räägime Jaapani katastroofist näiteks, siis see on ju mõjutanud ka Euroopa Liidu erinevaid tegevusvaldkondi. härra Tannak oma sõnavõtus rääkis Aafrika saarvest ning piraatlusevastasest võitlusest. meil on juba instrument, mis kõiki neid äh, tegevusi ka katab ning komisjon on ette pannud äh, äh, ka selle sisestamise eelarvesse, nii et me ei taha kindlasti kõiki neid sekkumisi dubleerida, aga me tahame täiendada neid tegevusi ja täiendavalt rahastada. nii et meie rahastusvahend saab ka seda üleilmset katet aidata suurendada. ja see ongi meie mm, algeesmärk, tegemist on poliitilise vahendiga ja see ei ole arenguabi poliitiline tegevusvahend, vaid see on poliitiline vahend, kuna see aitab toetada Euroopa Liidu poliitikaid ja strateegiaid ning äh, ka rep-, raportöör viitas siin Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale, ma arvan, et see on täiendav vahend. suur tänu. aitäh, palun Euroopa Investeerimispank. suur tänu, lihtsalt äh, lõppmärkused siin minu poolt. meie arust on oluline võimendada läbi selle rahastusvahendi ka teisi vahendeid, mis Euroopa Liidu käsutuses on Äh, näiteks ka äh, Euroopa Investeerimispank, nii nagu ma juba alguses ütlesin, äh, meie puhul oleks suurem poliitiline ja majanduslik võimendus võimalik, kui me paneme kokku need piiratud summad. ja seda me peame ju kasutama kolmandate riikidega koostöös seitsme aasta vältel, nii et me su-, suudame saavutada suurema rahandusliku võimenduse, kui me saame näiteks laenud ja grandid omavahel eh, ühendada, aga me ei räägi siin grantidest mitte ainult Euroopa Liidu poolt, vaid me saame ka partnerlus eh, erinevate riikide raames eh, korraldada nii, et riigid saavad üleilmseks avalikuks hüveks omad rahalised vahendid koondada. Neid asju peame tulevikus veel rohkem uurima nagu te teate, siis maksumaksja raha me kindlasti laenude jaoks ei kasuta. me kasutame laenurahana seda raha, mida me kapitaliturgudelt eh, laename, seitsekümmend kuus miljardit oli seda eelmises aastas kuskil. kuskil nelikümmend, viiskümmend protsenti kogu sellest rahast, mis me kapitaliturgudelt laename, tulevad mitte Euroopa investorite poolt. üheksakümmend protsenti sellest eh, liigub aga eh, Euroopa Liidu liikmesriikidele läbi meie tegevuste ilmselt äh, tänase kriisi seisukorras äh, need summad veelgi suurenevad nii et äh, oluline on see, et meil on mitte-eurooplastest strateegiliste osaliste näol olemas partnerid ja nemad panustavad ka Euroopa Liidu riikide rahastusse. aitäh! aitäh! Taani eesistuja äh, esindaja, palun! jah, suur tänu äh,! lubage, ma teeksin omalt poolt mõned märkused. olles äh, kuulanud erinevaid äh, kolleegide väljaütlemisi, siis äh, tundub, et mureküsimused äh, on samad, äh, mida me ka nõukogu töörühmades oleme kuulnud, kui me nendel teemadel räägime. nii et palju on ühiseid mureküsimusi. ja ma arvan, et see protsess, mis hiljem aset leiab trialoogi näol, siis kolmepoolsetel läbirääkimistel saame me nendele küsimustele ka vastused. aga tahaksin kindlasti teha ühe märkuse äh, mis äh, puudutab seda partnerluse äh, rahastusvahendit äh, kolleegidega on juba minu vasakul käel juba pikalt oleme seda rääkinud. nimelt oluline on tagada, et me vahendeid ei dubleeriks. loomulikult, kui meil on väga palju erinevaid rahastusvahendeid, siis teatud projektivaldkondades me võime näha kuute-seitset erinevat vahendit, oluline on näha, on silmas pidada, et sama raha ei kasutatu, ei kasutataks äh, Äh, erinevate instrumentide raames ja seda tegelikult samade probleemide lahendamiseks. nii et äh, dubleerimise vältimine äh, tähendab seda, et hea täiendavusfunktsioon on sellel rahastusvahendil mm, teiste olemasolevate vahenditega võrreldes. sest palju on seda rõhutatud meie erinevate töörühmade aruteludes aga loomulikult äh, pean ütlema ka, et äh, ma ootan kõiki neid äh, protsesse, tean, et teie muudatuste esi-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üsna pea ning juunis lõplikult ka nõukogus positsioon võetakse, nii et ootan, ootan järgmist arutelude faasi, suur tänu! suur tänu, esimees Prokk on nüüd kohal, tänan äh, teda selle tunniajase esimese ko-, esimehe kogemuse eest, mis oli väga mm, rikastav. järgmine päevakorrapunkt äh, on äh, Alžeeria. Äh, kõik, kuna seda debatti üle ei kanta, siis palun, et kõik avalikkuse esindajad